esitanud, see on teema, millega tuleb tegeleda mitte ainult julgeoleku, eh, vaid ka eh, nõrgemate, kõige haavatavamate vangide kaitsmiseks kogu Euroopas. esitasin mitmeid muudatusettepanekuid selleks, et püüda võidelda radikaliseerumisega ving-, vanglates ja mõned mehhanismid, eh, kuidas leida, avastada ja lahendada radikaalset ekstremistlikku käitumist vanglates mis puudutab seda, et liikmesmaad peaksid hindama äh, seda praktikat, mis puudutab Äh, vanglates eraldum- äh,, eraldam- äh,, vangide eraldamist selleks, et takistada radikaliseerumise levimist äh,. Suurbritannias on näiteks ekstremistid, kes äh, lähevad eri üks, äh, eri osakondadesse selleks, et vältida ekstremistliku propaganda levitamist kõige vastuvõtlikumate kodanike suhtes, kes vanglates on. mõned meeded on näiteks ekstremistliku kirjanduse eemaldamine, Äh, räägitakse äh, kiirreageerimisrühmade te te tegutsemisest terrorismirühmade vastu ja samm-, terve hulga asju mainis ka raportöör. Nende meetmete ja teiste meetmete edu tuleks kaaluda, seda peaks komisjon vaatlema ja parimad praktikad tuleks jagada igal võimalikul äh, moel, igal võimalikul korral. viimane mõte selle raporti kohta me ei tohiks kasutada omaalgatuslikke raporteid selleks, et välja tuua ja rünnata konkreetseid liikmesmaad. Need probleemid, mis meil on Euroopa vanglates, on väga sarnased kõikides liikmesmaades. ei ole kasulik minu meelest, kui konkreetsed äh, liikmesmaad välja tuuakse, need on teemad, mis on ühised äh, teemad, mida me peame ühiselt lahendama ja me ei saavuta seda, kui me kellele, teatud liikmesmaadele näpuga näitame mul on aga väga hea meel näha, et üldiselt äh, enamikore raportööre on selles suhtes ühel meelel. töötan äh, hea meelega raportööride ja variraportööridega järgnevatel koosolekutel, senine koostöö on olnud väga hea ja ma usun, et me jõuame selgelt konstruktiivsetele kompromissidele, aitäh! suur tänu ja Alde Schäder äh,, härra Tšesson. aitäh, esimees! ma alustan sellega, et ma usun, et üldine toon sellele raportile on tasakaalus. meie fraktsioon esitas terve hulga muudatusettepanekuid selleks, et tegeleda peamiselt äh, ülerahvastatuse, koolituse ja äh, toetuse küsimus nii vangidele või vangivalvuritele äh, ning radikaliseerumisega võitlemise kohta. on väga oluline paika saada korrektsed tingimused vanglates, mitte ainult vangide, vaid ka töötajate ja tugiteenistujate suhtes nagu me oma muudatusettepanekus ütlesime, siis äh, kinnipeetavate hulk äh, ületab äh, vabade kohtade hulka umbes kolmandikes äh, liikmesmaades. Äh, ülerahvastatus on probleem kogu Euroopa Liidus, seetõttu me peame keskenduma sellele probleemi lahendamisele selleks, et sellega, et anname konstruktiivseid soovitusi, mida saaksid liikmesmaad siis rakendada vanglate ülerahvastus on julgeoleku probleem vanglates. see puudutab vangide meditsiinilist järelevalvet kui haridust ja see on takistuseks nende reintegreerumisele ühiskonda. selles kontekstis struktuursete takistuste eemaldamine ning praktikalite, praktiliste oskuste arendamine on võtmeküsimus selleks, et vangid suudaksid taas integreeruda ühiskonda, millega me väldime retsidivismi ja äh, edasist äh, vanglate ülerahvasta-, äh, ülerahvastust. radikaliseerumist mainisid juba kolleegid, see on er-, eraldi murettekitav fenomen. me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et seda vältida. selles kontekstis peaks olema prioriteetne vangla töötajaskonna koolitamine. Euroopa Liit on eraldanud raha Euroopa julgeolekuagenda alt, selleks, et toetada vanglatöötajate koolitust sellega, selleks, et äh, seista vastu äh, radikaliseerumisele vanglates. tuleb parandada kinnipidamisvõimekust kui ka radikaliseerumise preventsiooni äh, hariduse ja religioonide vahelise dialoogi vahel. liikmesmaad peaksid täielikult ära kasutama ähm, radikaliseerumisega võitlemise hoidekeskustega ning töötama äh, vanglate tugirühmadega. ma tahaksin rõhutada, et ving-, tuleb alati kaitsta vangide õigusi. tuleb meeles pidada eriti seda, millised on laste huvid. Neid tuleb hoida eraldi täiskasvanutest äh, kõikidel juhtudel, muuhulgas ka äh, sellel ajal, kui neid ühest vanglast teise viiakse. kolleegid, liiga paljud vanglad Euroopas käivad, sobivad selle äh, kirjelduse alla, mida ütles kunagine Briti siseminister, kes ütles äh,, vangla on kulukas viis, kuidas halvadest inimestest väga halvad saavad. selleks, et seda muuta, ma loodan, et raportöör suudab meie arvamusi arvesse võtta äh, enne, kui toimub lõpphääletus ja ma usun, et raport, ma tänan raportööri ja variraportööri nende töö eest. aitäh äh,, härra Kristjan Koonas suur tänu. see raport püüab parandada üldist olukorda vanglates terves Euroopas. seega meie fraktsioon suhtub sellesse väga positiivselt. meie muudatusettepanekud tahavad välja tuua Eh, eriti inimväärikuse küsimuse, näiteks selle kaudu, et vangidel oleks kergem, et oleks kergem eh, reintegreeruda, sotsialiseeruda, olles lähemal oma kodudele, neid saab külastada siis lihtsamini. meie eh, muudatusettepanekud paluvad ka anda eh, vangidele mm, võimaluse hästi käituda, vanglatöötajatele hästi töötaja, töötada ja meie suhtumine üleüldiselt on positiivne, aitäh! suur tänu ja lõpuks Eva Jolie, viimane variraportöör. aitäh! ning eh, tänan raportööri proua Bergeroni selle raporti eelnõu eest. on tähelepanuväärne, et algatusraporti puhul on esitatud kakssada kaheksakümmend neli muudatusettepanekut. jah, ma tõden, et valitseb märkimisväärne üksmeel fraktsioonide vahel isegi suhteliselt äärmuslikult tavaliselt meelestatud äh, fraktsioonide poolt. nii et kõik on nõus sellega, et ülerahvastatust ei tohiks olla äh, et äh, vanglad peaksid olema kohad, kus inimesi, inimesi valmistatakse ette naasmiseks ühiskonda, mitte lihtsalt neid ei karistata. et on, meil on vaja tagada tegevused kinnipeetavatele, mitte lihtsalt neid äh, hoida kuskil kinni kaheksateist tundi järjest. et äh, tagada haavatavatele inimestele meditsiiniline hool, et eelistada alternatiivseid mõjutusvahendeid vangistusele, tagada peresidemete säilimine ning erilist tähelepanu pöörata laste huvidele ning ennetada tagasilangemist kuritegelikule teele, tagada koolitus vangla personalile. no mis roheliste puhul on võib-olla natuke erinev teisest, on see, et meie hinnangul tuleks esitada endale küsimus kas tasub ikka isoleerida radikaliseerunuid, sellepärast et äh, paljudes riikides on siin äh, seisukohta muudetud ning äh, tasuks mõelda muuhulgas ka näiteks kanepi kasutamise regulatsiooni leevendamise üle, et vähendada inimesi, inimeste arvu, kes vanglas on ning ning äh, üritada liikuda põhimõtte poole, et et kui isik, kui üks inimene, ühele inimesele määratakse vangistus, siis teine vabaneks, et sisuliselt, et igalühel oleks oma äh, kinnipidamisruum. aga ma loodan, et me jõuame üsna lihtsalt kompromissideni ning äh, peagi selle tööga alustame, aitäh! suur tänu! kui raportöör ei soovi uuesti sõna võtta, siis me lihtsalt täname teda, e, täname ka variraportööre, kes andsid oma märkimisväärse panuse. aga raportöör vist soovib kiiresti sõna. nüüd tahtsin lihtsalt märkida, et oleme kõik päri, tõesti, teatud küsimustes ning äh, märkida veel, et radikaliseerumine on asi, mis meile väga muret teeb kõigile, aga et radikaliseerumine on seotud ka ülerahvastatusega. ning äh, lisaks äh, sellega, et kinnipeetavatel ei ole muud lootust, et radikaliseerumine avab neile vähemalt mingi lootuse või mingi niisuguse aknakese. nii et ülerahvastatus ja halvad tingimused, kinnipidamistingimused on need, need asjad, millest, millest kõik halb alguse saab. ning olen päri sellega, mida Madame Jolie ütles, et radikaliseerunute isoleerimine radikaliseerib neid veelgi enam. ning pigem peaksime üritada, üritama neid äh, harida, nendega töötada, mitte lihtsalt neid eraldada nagu mingeid äh, hullunud loomi loomulikult on vajalik ka koolitada vanglapersonali, sest eh, just nemad peavad ära tundma haavatavad inimesed, kes on valmis radikaliseeruma. vanglapersonal on äärmiselt oluline osa sellest, eh, sellest nii-öelda võrrandist ja me peame nendega kindlasti töötama. suur tänu kõigile! suur tänu! Eh, tänan teid ja siis variraportööre, nagu ma ütlesin ennegi. hääletamine toimub kahekümne esimesel juunil ja nüüd me läheme edasi kümnenda päevakorrapunkti juurde, mis on siis rahvusvahelise kaitse ühine eh, üleliiduline menetlus eh, komisjon on esitanud teise eh, paketi siis ühtse varjupaigasüsteemi osas. see puudutab siis rahvusvahelist kaitset koordinaatorid eh, eh, koordinaatorid määrasid Laura Ferrara raportööriks ja tema on viinud läbi eh, laia hõlma, laiaulatusliku konsultatsiooni Euroopa ja siis riikide mm, huvigruppidega ja nüüd ta tutvustab meile oma mm, raportit. Bene, grazie Presidente ehm Äh, suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja variraportööre samamoodi, kellega me oleme koos töötanud viimase paari kuu jooksul. töö on olnud väga keeruline, väga tehniline, äh, äärmiselt oluline, sest see puudutab Euroopa Liidu ühtset varjupaigasüsteemi komisjon on olnud väga avatud ja andnud meile eh, palju informatsiooni. komisjon on aidanud meil mõista, eh, kuidas see protsess toimub eh, nii esimese paketi osas kui teise paketi osas. ma tahaksin tänada neid nende avatuse eest ning ma tahaksin ka kõik kõiki vabaorganisatsioone tänada, kes selle küsimusega tegelevad. viimase paari kuu jooksul oleme me kohtunud mitmetega ning nad on andnud meile eh, olulist informatsiooni, teinud ettepanekuid. me oleme käinud erinevates liikmesriikides Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ka Belgias oleme siin ringi vaadanud, oleme koha, oleme kohanud erinevaid ähm, ameteid, nii valitsus kui muid ameteid, selleks, et aru saada, millised on nende menetlused, millised on nende süsteemid, mida nad rakendavad, mis on hea praktika ja millised on siis need probleemid, mida peaks äh,, mis on probleemid praeguses süsteemis, mida me peaksime vältima loomulikult on tehtud palju ettepanekuid ka selle raporti jaoks. kõikide nende oluliste koosolekute järel saime me aru, et äärmiselt oluline on menetluste puhul eh, kõikidele ühesugune mänguväljak rahvusvahelise kaitse osas, on vaja luua niisugune režiim, mis oleks võrdne kõikidele ja mis tagaks tõhusa rahvusvahelise kaitse. on väga palju sotsiaalseid pingeid just sellepärast, et ei ole tasakaalu, õigemini peaks ütlema, et puudub eh, kindlustunne Need, kes selle süsteemi äh, sisse langevad, nende puhul, nendel ei ole kindlust, kui nad äh, otsivad kaitset. liikmesriikidel on ka väga suuri äh, raskusi, kui nad puutuvad kokku varjupaigutaotlejate avaldustega, sest kõigepealt on puudu rahast ning inimesed, kes selles süsteemis töötavad, ei saa palka kuude kaupa, sellepärast on vaja, et meil oleks eh, korralik menetlus, et see süsteem oleks kiire, et eh, tõepoolest saaks vältida ja leevendada praegusi probleeme. liikmesriigid rahvusvahelise kaitse osas eh, peaks vaatama läbi avaldused mõistliku aja piires ning nendel peavad olema paika pandud menetlused ja rakendama neid niimoodi, et tõepoolest eh, kogu asjaajamine oleks kiire. seega siis on vaja menetlust kiirendada, see on võtmeküsimus. varjupaiga eh, menetluse juures selle määruse puhul on paika pandud eh, mitmesugused menetlused, kuid seal on ka kitsaskohad, on aru saada, millised need eh, kitsaskohad on, enne kui me loome ühise süsteemi. oluline on ka kindlaks määrata milline on eh, iga avalduse tähtsus, peab olema äh, Eh, hindamissüsteem, see peab olema üldine, aga igat üksikut avaldust tuleb hinnata eh, eh, ekspertide poolt. selleks, et välja sõeluda need juhtumid, kus rahvusvaheline kaitse ei toimi, kui seda ei saa anda või ei ole antud juhul õige ja eh, seda on vaja kõike teha selleks, et menetlus kiireneks, et see süsteem ei oleks niivõrd ülekoormatud. kõige selle puhul on vaja eh, vaja arvestada kulusid ning millised just nimelt seda finantskoormust, mis langeb igale liikmesriigile. sisse lubamise eh, protseduur peab toimuma niisuguses raamistikus, mis äh, austab inimõigusi, austab seda üksikut äh, avalduse esitajat. veel üks probleem, kolmandad riigid ja kolmandate riikide äh, ja kolmandate riikide ohtlikkus see peab, see on kolmas aspekt, mis peab olema selle süsteemi osaks, me peame kindlaks tegema, millised maad ei tekita julgeolekuriski ning me peame kindlaks tegema ka, millisest, milliselt maalt inimene on saabunud on vaja eh, kindlaks määrata, millised on siis ohutud riigid, kuhu inimesed võib saata, see ei ole üldse kerge, sest me teame, kuidas on näiteks asjad Türgis. meil peab olema siiski mingisugune süsteem, mis eh, toimub eh, praktikas normaalselt ja loomulikult kõik peab põhinema faktidel see eh, kiirenenud menetlus eh, ei ole midagi asi iseenesest, mis tekiks lihtsalt, see sõltub väga paljudest erinevatest faktoritest. Eh, me peame mõistma, millised on need kolmandad riigid, kuhu inimesed võib tagasi saata ja kui meil on Dublini süsteem, mis funktsioneerib ja mis võtab arvesse need kriteeriumid, mida siiamaani arvestanud ei, arvestatud ei ole, siis meil on tõepoolest tulemuseks eh, kiire menetlus, millest on kasu kõikidel on eh, olemas kohustuslik ja on olemas vabatahtlik menetlus. see tähendab, et eh, üleüldiselt protseduur kiireneb ja eh, kas ta kiireneb või mitte, sõltub sellest maast, kus eh, inimene on saabunud ja me jõuame jälle tagasi kolmandate riikide juurde, kuhu inimesed võib ootult tagasi saata. vabatahtlik menetlus on niisuguste inimeste jaoks, kes tulevad maad, eh, mida peetakse ootuks või esimesest varjupaigamaast ning nendele antakse võimalus tagasi pöörduda mis puudutab eh, piiriületusi, siis selle puhul on väga oluline teha vahet eh, eh, alaealiste inimeste vahel ning alaealiste vahel, keda saadetakse, on vaja arvestada ka perekondi. me peame mõtlema ka nendele maadele, kes võtavad vastu varjupaigataotlejaid. Nende kohustused peavad olema konkreetselt kindlaks määratud ning eh, mida tuleb praktiliselt teha, kui inimesed jõuavad vastuvõetavasse maa, maasse. Eh, meil peab olema sellepärast harmoneeritud eh, rahvusvahelise kaitsesüsteem. rääkides nüüd eh, taotluste tagasilükkamisest. taotluste tagasilükkamine eh, viib selleni, et ehitatakse eh, apellatsioon, et esitatakse uuesti kaebus kas administratiivkohtusse või siis varjupaiga menetlevale mm, asutusele. meil peab olema väga selge, milliseid menetlusi tuleb rakendada apellatsiooni puhul tuleb kõigepealt vaadata, kas see, see üldse väärib läbivaatamist ja tuleb ka kindlaks teha, kes sellega tegeleb. on ju mõistetav, et kui meil ei ole mingisugust ühtlustamist liikmesriikide vahel, siis eh, tekivad mitmesugused vääriti mõistmised apellatsioonisüsteemis. tekivad ebakõlad. siin on äh, selgelt kaht poolt. kõigepealt inimese õigused, kes esitab varjupaigataotluse ja siis eh, see, selle liikmesriigi eh, ja siis teisel poolel on see liikmesriik, kes võtab vastu selle taotluse. liikmesriikide vahel on suured erinevused ning ma tahaksin rõhutada, et niisugune apellatsiooniprotsess, eh, mis on ühine, peab olema ka õiglane ning kogu see eh, menetlus peab toimuma sellises ajaraamistikus, mis eh, tunnustab inimõigusi. siiani on kasutatud vestluste süsteemi. näiteks nagu see on Prantsusmaal. see on oluline ja oluline on see, et sellest vestlusest ei jää mitte ainult kirjalik jälg, vaid oluline on teha ka eh, video, sest eh, et me visuaalselt näeksime, kuidas terve see vestlus toimus, see on äärmiselt vajalik. see eh, toob kaasa lisakulud, aga teisest küljest jälle toob see kaasa kokkuhoiu sest eh, probleemid, mis ainult kirjaliku tekstiga selle eh, tõlgendamisega kaasnevad, jäävad ära. sest erinevad ametid saavad siis vaadata seda intervjuud ka visuaalselt ning otsustada, kas see tege-, te, toimiti õiglaselt või mitte me loomulikult loodame, et selle raporti tulemus on väga positiivne ning ma tänan eh, variraportööre nende töö eest, aitäh! aitäh! Eh, teie ülesanne oli väga keeruline. tegemist on esimese aruteluga, enne kui me läheme muudatusettepanekute juurde ning nüüd eh, peaks ära kuulama variraportöörid, et saada nende tagasisidest aimu fraktsioonide seisukohtadest teie arvamuse osas. kuna Rahvaparteid ei ole siin, siis alustame EFTT variraportöörist. Peeter, palun. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada proua Ferrarat eh, selle väga keerulise küsimuse hea käsitluse eest. nagu te juba mainisite, õnnestus koostöö väga hästi. ning meie fraktsioon on valmis toetama peamist suunda ja peamisi rõhuasetusi raporti eelnõus. meie jaoks on väga oluline see, millest proua Ferrara rääkis, nimelt äh, menetluse tasakaalustatus ning äh, loomulikult ka kiirus, et menetluse kiirendamine, sest ei ole vastuvõetav, et paljud-paljud äh, taotlejad peavad ootama kuus, kaheksa, mõnikord üheksa kuud oma esimest vestlust see ei ole vastuvõetav. väga oluline on ka see, millest juba juttu on olnud, nimelt, et eh, iga avaldus tuleks analüüsida individuaalselt selle sisu osas. see on väga oluline tuleviku seisukohast. see tähendab, et meil on vaja rohkem personali, rohkem tõlkimist, eh, rohkem taotlejate teavitamist ja selge on see, et rohkem raha muidu ei saa seda saavutada. nii et eh, finantse on vaja. juba arut-, oleme arutanud eri ringkondades eh, seda, kui oluline oleks Euroopa ühtne nimekiri ohututest riikidest, turvalistest riikidest, nii et siin on meil väga sarnased seisukohad. ning meie fraktsiooni seisukohast on samuti väga oluline, et me ei toeta äh, niisugust karistuslikku iseloomu, mis praegu sellel menetlusel on. et meie, me, me ei peaks karistama neid taotlejaid, vaid pigem aitama ja toetama neid. ja võib-olla veel üks asi, mis on natuke vastuolulisem, mina isiklikult ei poolda väga liikmesriikide otsuseid, sest minu kogemuses minu kogemuste põhjal liikmesriigid otsivad lihtsalt kõige lihtsamat võimalust saata taotleja tagasi oma riiki, pagulane tagasi. nii et me peaksime arutama liikmesriikide rolli selles menetluses natuke põhjalikumalt, aga ma mõistan Itaalia ja Kreeka eriolukorda selles valdkonnas ning seetõttu olen seisukohal, et järgmises arutelus peame arutama ja puudutama seda, kuidas eristada liikmesriike sellest seisukohast, aga nagu ma ütlesin, üldjoontes toetame ettepanekut selle peamisi rõhuasetusi ning tahaksin veel kord tänada proua Ferrarat selle eelnõu eest, aitäh! nüüd Liibe delegatsioon eelmisel nädalal, kes käis, nägi, et tõesti kuus kuni üheksa kuud peavad inimesed ootama Kreekas ja, ja sama on ka mujal. nüüd ECR variraportor härra Alal. aitäh! teen lühidalt, meie fraktsiooni nimel tahaksin tänada proua Ferrarat tema tehtud töö eest selle teemaga. on selge, et eh, meie arvamused erinevad nii mitmeteski punktides, ECR on selle poolt, et tuleb ühtlustada varjupaiga regulatsioon, et selle ühtlustamise mõte meie hinnangul peaks olema eelkõige selles, et eh, astuda vastu ebaseaduslikule rändele Euroopa Liitu ning teise selle lii-, inimeste liikumisel Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ühtsed menetlused peaksid olema pigem ranged kui leebed, eh, selleks et need eesmärgid saavutada. kui ühtsed standardid tulevad leebed, siis soodustavad nad soovimatut eh, sisserännet. me peame aga tunnustama seda, et või möönma, et paljud inimesed, kes kasutavad praegust varjupaigamenetlust ja ületavad Vahemere, tegelikult kaitset ei vaja lisaks liiga edasipüüdlikud standardid on asjad, mida liikmesriikidel, paljudel on raske saavutada, mis omakorda tähendab, et teisene liikumine eh, liikmesriikide vahel jääb probleemiks. samad märkused eh, puudutavad tegelikult kõiki varjupaigamenetlusega seotud teemasid, mis praegu arutusel on. ECR esitab omalt poolt muudatusettepanekud, mis kajastavad meie põhimõttelist seisukohta ja üksikasju arutada praegu põhjust ei ole. suur tänu ja nüüd ALDE eh, variraportöör Cecilia Wikström. suur tänu, ka mina alustan sellest, et ma tänan eh, Loorat ja tema meeskonda, nad tegid eh, väga tõsist tööd, rasket tööd, sest tegemist on väga keerulise osaga rändepaketist. on väga hea, et meil tuleb määrus selles osas, mis puudutab rändemenetlust ning ilmselt toob see eh, kaasa suurema seotuse. see on äärmiselt oluline element, et töötada välja tõeliselt ühtne Euroopa rändesüsteem. Eh, ühtlustatud rändesüsteem eh, sunnib meid ka eh, pöörama suuremat tähelepanu selleks, et saavutatakse eh, korralik eh, mm, tasakaal. me peame mõtlema kuludele, aga me peame mõtlema ka õiguskindlusele ning tagama, et õiguskindlus muutub reaalsuseks. vaja on meeles pidada, et hästi toimi, toimiv Äh, hästi toimiv kiire süsteem ei tähenda mitte seda, et kõik asjad liiguvad kiiremini, vaid peavad tagama ka õiguskindluse. taotlejatel on õigus saada kõrgetasemelist informatsiooni ja õigusabi juba algusest peale sest niimoodi me vähendame nende juhtumite arvu, mis teevad läbi väga kuluka ja pikaajalise apellatsioonimenetluse. ütlen lühidalt, sest tegelikult mul on vaja rohkem aega e, raportööri ettepaneku läbivaatamiseks, aga praegu ütlen seda, et ma olen nõus raportööriga, et e, liikmesriikidel peab jääma ka vabatahtlik süsteem, e, ei pea olema alati vaja läbi viia e, niisugust rasket e, kulukat süsteemi, sest liikmesriigid peavad ise aru saama, mis viib väga kulukate pikaajaliste menetlusteni. teiseks, mis puudutab komisjoni ettepanekut, siis Eh, seal kasutatakse terminit implicit withdrawals, see on artiklis kolmkümmend üheksa, see hõlmab väga eh, erinevaid eh, väga erinevaid olukordi, kus eh, taotlus saab eh, kaudselt tagasi võtta, see tähendab, et inimene on läinud eh, kusagile mujale ning ta ei osale selles esimeses intervjuus, mis on siis kindlaks määratud ja see on asi, mis juhtub praktiliselt iga päev. see puudutab ka rändeda sisserändajaid. kui nüüd taotlus võetakse tagasi või äh, äh, ametnikud arvavad, et see on kaudselt tagasi võetud, siis äh, igat uut avaldust peetakse järgnevas, järgnevaks avalduseks äh, on teatud erandid ja seda näeb ette ka komisjoni ettepanek. aga tegelikult eh, neid eh, aval-, neid erandeid eh, tuleb viia kohtusse ning see toob kaasa väga kalli menetluse. nüüd mm, artikkel nelikümmend kolm, õigus kedagi välja saata, kui võimud on tagasi lükanud kellegi taotluse, kui näiteks ähm, auto, äh, võimud arvavad, et uusi, äh, et, et uusi äh, fakte sinna lisatud ei ole, siis võib inimese tagasi saata, isegi kui taotleja esitab apellatsiooni kohtusse, sest et mm, muidu me jõuame niisuguse kafkaliku olukorrani, kus eh, sinu asja arutelu toimub kohtus, kus eh, sind isegi ära ei kuulata, sest sa oled viidud eh, maailma teise otsa. ma rõhutan just nimelt selle aspekti olulisust. on ka selliseid juhtumeid, kus teatud taotlusi võib pidada kaudselt tagasi võetud võetus, võetuks, kuid komisjon on seda rakendanud liiga laialdaselt ja see ei ole eh, vastuvõetav. me e-, ei peaks mitte mingil juhul oma eh, kohtuid üle koormama, nad on juba niigi üle koormatud. seega arvan ma, et eh, meie püüame luua pragmaatilist rändesüsteemi Euroopa Liidus ja komisjoni dokumendis on väga palju eh, ruumi asjade parandamiseks. ja meie tõepoolest kolleegidega püüame seda parandama ja ma tahan uuesti tänada Laurot ja tervet tema meeskonda. aitäh! aitäh, eh, Cecilia, raportöör vastab võib-olla sinu välja toodud punktidele. ja nüüd annan ma sõna proua Albiole. see töö, mida proua Ferrara tegi, mida raportöör tegi Eh, on olnud väga oluline, meil on olnud mitmesuguseid kohtumisi, oleme saanud arvamusi vale, vahetada ka erinevate organisatsioonidega, vabaühendustega ja ka valitsusasutustega ja sellest on olnud palju kasu on terve rida organisatsioone, kes on komisjoni mm, ettepaneku vastu, sellepärast et see läheb vastuollu Genfi konventsiooniga negatiivset arvamust on komis-, on väljendatud mitmeti komisjoni ettepaneku suhtes ning see on toonud kaasa selle, et pakutakse välja muudatusettepanekuid, et saada lahti nendest aspektidest, mis oleksid vastuolus Genfi konventsiooniga meil on terve rida küsimusi. eriti, mis puudutab seda, et keegi ei kvalifitseeru, e, et taotlused ei kvalifitseeru. et esitatakse varjupaigataotlus ja see, e, seda peetakse e, vastuvõetamatuks eriti kui inimesed tulevad turvalisest riigist. see on üks väga kahtlane asi just nimelt sellepärast, et kuidas me ütleme, milline riik on turvaline või mitte. kui me võtame vastu tegelikult inimesed tulevad riikidest, kus on sõda, kus on suur vaesus, aga samal ajal neid eh, riike kvalifitseeritakse turvaliste riikide, turvalisteks riikideks, see on täiesti vastuvõetamatu nii et, et mingisugune Euroopa eh, nimekiri turvalistest riikidest, siis kes otsustab, millised riigid on turvalised, millised on need kriteeriumid, mille järgi otsustatakse? ja tegelikult see on täiesti, eh, täiesti vastuolus demokraatia eh, printsiipidega ja Genfi konventsiooniga, nii et, et tuleb eh, vaadata väga tähelepanelikult, millised on tõelised olukord, milline on tõeline olukord nendes riikides, peavad olema paigas täpsed kriteeriumid, mida tähendab turvalisus on tehtud erinevaid ettepanekuid, eriti mis puudutab äh, õigusabi, mis puudutab ajaraamistikku, millised rolli mängivad vabaühendused ning me loodame, et äh, meid toetatakse. näiteks see kaudne tagasivõtmine, see on niisugune kontseptsioon, millel puudub õiguslik alus see on lihtsalt üks võimalus, eh, kuidas eh, varjupaiga taotleja, eh, taotlejad saaks kriminaliseerida. ja siis ka väljasaatmine, kui alles apellatsiooniprotsess on käimas, see on täiesti vastuvõetamatu, see eirab inimõigusi me eh, loodame jätkata eh, väga tõhusat tööd vabaühendustega, eh, kodanikuühiskonnaga. vabaühendused on olnud väga mm, head partnerid, näitamaks meile, kuidas see süsteem töötab ning nad on aidanud meil mõelda, kuidas luua alternatiivset süsteemi varjupaiga taotlejate, mis autab inimõigusi. suur tänu! ja nüüd eh, Rahvapartei variraport. Eh, yes, thank you, Sharon. My apologies for being... suur tänu, vabandage, et ma eh, hilinesin, olin teises komisjonis. kõigepealt ma tahaksin raportööri sõna eest, mitte oma töö eest, mitte ainult sellest, et ta on niisuguse dokumendi koostanud, vaid ka kõikide nende koosolekute eest, kus me väga põhjalikult vaatasime läbi erinevaid artikleid selles dokumendis ja aitäh ka komisjonile, kes on meid kõvasti aidanud ja loomulikult see mm, seadusandlik akt on väga keeruline ning see, mis me siin teame, peaks olema ka Äh, selline, mis on järjekindel ning sobib kokku teiste äh, seadusandlike aktiga, mida me siin parlamendis oleme vastu võtnud. Äh, me töötame nendega väga tõsiselt ja meie koostöö on olnud väga konstruktiivne. teen lühidalt. põhimõtteliselt oleme me nõus, et meil on vaja lühikest selget menetlust olenemata sellest, kus kohas ehm, Euroopa Liidus varjupaigataotlus on esitatud. E, oluline on, et need ehm, erinevad sammud e, toimuksid lühema aja jooksul aga me peame vaatama ka, kas need, eh, kas need tähtajad on ka praktiliselt eh, rakendatavad, sellepärast et liikmesriikides on eh, suurenenud taotluste arv teatud ajaperioodis ning me peame siiski tagama, et me loome niisuguse süsteemi, mis töötab kõikide liikmesriikide jaoks ja prioriteet peaks olema see, et me hoolitseme just nimelt eh, nende sisserändajate eest, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest. aga eh, peab olema ka eh, paika pandud üldine poliitika nende jaoks, kes ei kvalifitseeru rahvusvahelise kaitse alla ning me peame leidma viisi, kuidas eh, käsitleda neid inimesi, kes, kes esitavad oma taotluse, kellel ei ole õiget alust taotluse esitamiseks ning me ei eh, saa neid hoida eh, enda juures Mm, lõpmatuseni ja see lihtsalt eh, muudab eh, negatiivse, eh, muudab arvamuse negatiivseks nende suhtes, kes seda tõeliselt vajavad ning just käsikäes töötamine kolmandate riikidega on väga oluline kontseptsioon ning lõpetaksin sellega, et millised peaksid olema menetluslikud turvameetmed, eriti alaealiste jaoks. möödunud nädalal me kohtasime eh, palju eh, ilmasaadjata teismelisi, kes on jäänud eh, Kreekasse kinni. näiteks see oli üks viieteistaastane tüdruk, kes oli inimkaubanduse ohver ja praegu on ta jäänud kinni sellesse menetlusse, teda sunniti tegema asju, mida ta ei tahtnud teha ja selleks, et kõikidest nendest asjadest üle saada, et nendele inimestele garantiisid anda ja pakkuda meie abi, töötagem käsikäes. suur tänu ja äh, nüüd sõna raportöörile, et äh, teha kokkuvõte, aitäh. see on kõigepealt ja siis edasi. Apologies, do you want to? vabandust, kas te soovite? aitäh. Äh, DigiHome asüüli äh, osakond. komisjon tahaks tänada raportööride väga olulise töö eest, mis siin raportöö äh,, raportis on tehtud ja loomulikult äh, ootame huviga äh, lõppraportit, mis ilmselt on kasulik äh, lõpparuteludes. me oleme loomulikult nõus seisukohaga, mille raportöör välja tõi, vajadus jõuda tasakaaluni eh, protseduuri efektiivsuse suhtes, mis oleks kasuks nii eh, liikmesmaade kui rahvusvahelist kaitset vajava inimese kui ka avalduse esitajate vahe, vajaduste vahel. siin on palju olulisi aspekte selles raportis, mida me väga tervitame, näiteks see tõsiasi, eh, on säilitatud ligipääsu küsimus kohustuslik kiirenduse protsess on alles jäetud ja samuti see, et raportöö tundub olevat nõus sellega, et peab olema lühike, kuid mõistlik ajaline piirang, millega peavad uurimised läbi saama nii administratiivses kui apellatsioonifaasis. me võtame teadmiseks ka selle, et raportis on väga palju tähelepanu pööratud sellele, et parandada äh, taotlejate protseduurilisi õigusi, eriti neid, mis puudutavad saatjat alaealist, mis meie jaoks on oluline aspekt, arvestades eriti seda, et ajaline piirang on lühike, on oluline, et protseduurilised õigused äh, on sellised, et see parandab asüüliprotsessi kvaliteeti ja samamoodi, et taotluse esindaja äh,, äh indiviidid saavad kasu sellest protsessist seda on öeldud, sellega seoses teatud aspektide suhtes siin raportis on meil teatud küsimused või mured. kõigepealt vist see, et on võimalus rakendada määrust liikmesmaade konsulaadides, seda mainitakse siin raportis. me arvame, et peame olema ettevaatlikud sellega, et laiendatakse selle määruse või Euroopa Liidu õiguse rakendamise suhtes liikmesmaade eh, territooriumist väljaspool. on ka mainitud teatud aspekte, mida ütles raportöör välja seoses eh, äranägemisõigust või meelevaldsed sätted, mis puudutavad määruse teatud aspekte. komisjon tahaks meelde tuletada ja ma usun, et seda jagavad mitmed variraportöörid täna, et harmoniseerimine on selle ettepaneku väga oluline aspekt. komisjoni üks oluline eesmärk on lõpetada ebaproportsionaalsed ähm, äh, režiimid liikmesmaades ja luua tõeliselt ühtne protseduur Euroopa Liidus. teatud määral on need äh, meelevaldsed sätted võivad seda eesmärki kahjustada. kui me läheme nüüd konkreetsemalt edasi äh, esimese äh, riigi kontseptsioon, esimene varjupaigariik, see on komisjoni jaoks oluline. võtame teadmiseks, et raportöör äh, pakkus meile välja, et see on võimalik põhjus kiirendamiseks, selle asemel, et oleks kohustuslik põhjus mitte Äh, vastu võtta. meie jaoks on murettekitav see, sest põhjendus, äh, et esimene varjupaigariik on vaja teada saada, kas tingimused on täidetud, inimene, kes taotleb rahvusvahelist kaitset Euroopa Liidus, võetakse äh, tagasi kolmandasse riiki, kus nad saavad oma kaitse. selles mõttes on meie jaoks ebaselge, kuidas kiirendatud protseduur, mille puhul äh, uuritakse erinevaid tõendusmaterjale, kuidas see võiks seda protsessi kiirendada, kui liikmesmaa äh, uurib neid äh, argumente, siis see kolmas riik või esimene varjupaiga riigi kontseptsioon muutub äh, ebaoluliseks, sest see inimene ei saadeta äh, selle uurimise käigus kolmandasse riiki me arvame, et see peaks olema, seda teemat tuleks edasi arutada. me tahame ära märkida ka seda, et raportöör pakkus välja teatud kiirenduspõhjenduste, põhjendusest loobumine näiteks selle avalduse puhul, mis on ainult selleks, et takistada tagasipöördumist või järgnevate avalduste esitamisel. me oleme nõus sellega, et avalduse esitaja peaks äh, peaks äh, olema õigustatud saama äh, korrektset protseduuri nii avalduse esitamise kui apellatsiooni protseduuris, kui on leitud, et äh, kumbki protsess, e, protsessi käigus ei vaja inimene rahvusvahelist kaitset, on samuti oluline, et tagasipöördumist on võimalik ellu viia. see on põhjus, miks komisjon arvab, et kiirendamine nendes, nendel puhtudel on oluline vahend, mida vältida. tagasipöördumise protseduuri on võimalik lõputult vältida eh, sellega, et inimene esitab ikka ja jälle avaldusi, kuigi see inimene kaitset ei vaja. lõpuks ma tahaksin mainida seda küsimust, mis puudutab apellatsiooni peatavat mõju, raportöör pakkus välja teatud sätted, mis on toodud ära komisjoni ettepanekus, mis puudutab mitteautomaatset äh, peatavat mõju apellatsiooni puhul, et see äh, lükatakse tagasi. me tahame rõhutada, et apellatsiooni mitteautomaatne äh, peatamine, see tähendab, et apellatsioon ei pea tähendama tagasisaatmise otsuse peatamist, see tähendab, et avalduse esitaja avaldus lükatakse tagasi. see inimene peab paluma kohust või vahekohust, kes teeb otsust, kas tal on õigus jääda või öö, kohus teeb ex officio otsuse selle kohta see on see, kui kohus või tribunal äh, otsustab, et siin on mingisugune risk äh, tema elule, siis kohus teeb otsuse, et tal on alus äh, riigi jäämiseks. see on komisjoni seisukoht. kokkuvõtteks ma tahan lühidalt öelda järgnevate avalduste kohta komisjoni seisukohast. see režiim, mis esitatakse komisjoni ettepanekus ja mis vastab ka praegusele agiile seda on suures osas kahjustatud. mis puudutab kiirendamise peatamist või mitte, apellatsiooni mitte automaatse peatamise mõju avalduse eh, esitaja peab saama põhjaliku ülevaatuse administrati-, administratiivses faasis ja apellatsioonifaasis. kui see on tehtud ja mitmed äh,, esitatakse mitmeid avaldusi selleks, et äh, edasi lükata tagasipöördumisi, siis peavad liikmesmaadel olema võimalus kuidagi lahendada neid mitmeid avaldusi selleks, et keskenduda teistele ähm, taotluse esindajatele, kellel on vajadus kaitset saada, aitäh! suur aitäh, ma tahtsin näha, kas eesistuja tahab midagi öelda. Desiri äh,, Malta eesistujana. Good morning everyone um.... tere hommikust kõigile. kõigepealt ma tahan tänada Shadow raportööri ja raportööri proua Ferrarat ja variraportööri nende töö eest. tahan tänada libe komisjoni üldiselt, nagu kõik juba varja on toonud, sellel failil on olnud palju ettepanekuid ja mõtteid ka liikmesmaade puhul. esialgse varjupaigaprotseduuri projekt on saanud väga palju ettepanekuid, arvestades, kui keeruline see asi on ja Malta eesistumise ajal arutati neid ettepanekuid ja artikleid, mis raamistikus on. ja seda arutasime temaatiliselt, peamiselt piirates kuritarvitamist ja sekundaarset liikumist, garantiid nendele, kellel on erivajadused, sätted, mis on seotud erivajadustega äh, avalduse esitajad äh,, saatjate alaealised äh,, arstlik läbivaatus äh, alaealistel ja nii edasi. see on osutunud eriti suureks väljakutseks, mis puudutab äh, sisu koordineerimist äh,, seaduslikkust ja teised aspektid CIS paketist. tehnilised äh, arutelud artiklite üle alles käivad asüüli töörühmas, nii et selgelt meie eesistumine hakkab lõppema juuni lõpus ning sellega jätkab Eesti eesistumise, Eestist, Eesti eesistujana, aitäh! suur aitäh ja Loora äh, järelduste väljatoomiseks E suur tänu, tänu, ma tahan tänada kõiki kolleege, kes sellel teemal sõna võtsid. kas siis tänu? või kes on selle välja toonud äh, viimaste kuude jooksul toimunud äh, töö käigus. peamine väljakutse on luua selline konkreetne tasakaal äh, inimõigustest kinnipidamine ja protseduuri tõhusus see pole üldse lihtne, sellepärast et eriti kui te siia põrandasse toote protsesside kiirendamisi, inimõigustest kinnipidamise ning protseduuridest kinnipidamise, muutub see teema ikka keerulisemaks ja keerulisemaks. selle tasakaalu leidmine on see suunis, mida me järgime ning muudatusettepanekud käivadki siia raamistikku selleks, et saavutada tugevamat ja paremat tasakaalu. kolmandad riigid ning esimese turvalise varjupaiga riik. see on asi, mida tuleb äh, tõsiselt tähelepanu alla võtta, eriti mis puudutab vastuvõtmise protsessi. loomulikult on väga keeruline hinnata igat juhtumit eraldi. kui see konkreetne kolmas riik või see konkreetne äh, transiidiriik ei ole riik, mis suudaks inimõiguste täitmist tagada. seetõttu on minu arvates väga oluline uurida iga avaldust, arvestades kõiki argumente, see kõik muutub väga keeruliseks, et seda kõike tuleb väga hoolikalt teha. püüdes luua palju lihtsamat süsteemi selle turvalise riikide nimekirjaga, mina kahjuks arvan, et kogu nende kolmandate turvaliste riikide loomise idee kahjustab seda, mida me püüame siin saavutada. Äh, just, mis puudutab selle konkreetse tasakaalu saavutamist. avalduse tutvu-, äh, esitamine, kogu see raamistik, taassisenemine ja erinevad aspektid, mida meil tuleb arvesse võtta selleks, et seda ajalist piira- äh,, piiri vähendada see on natukene ebamäärane. mida komisjon on välja pakkunud ja ma arvan, seda konkreetset teemat tuleb diferentseeritumalt käsitleda. siin me puhume, peame tegelema sellega, millised konkreetsed juhtumid langevad protseduuri X alla, millised lähevad protseduuri Y alla see asi on praegu liiga ebamäärane ja me mõistame, miks komisjon seda on teinud. ohverdades võib-olla selguse kiirendatud protseduuri nimel, aga meie arvates on jälle oluline, et oleks äärmiselt selged protseduurid, tuleb rõhutada seda, et meil on individuaalsed ja väga tihe äh,, iga avaldust vaadata, vaadeldakse individuaalselt ja väga põhjalikult kogu tagasipöördumise teema. ja need äh, finantsmõjud, mis on liikmesmaades, eriti olukorras, kus meil on tagasipöördumine ja siis see inimene kerkib esile sellest riigist, kuhu see inimene tagasi on äh, saad-, tulnud nagu saate aru, need finantskoormus on väga oluline, meil peab olema selge protseduuriline süsteem, meil peab olema mingisugune süsteem, mis näeb ette, kui suur on finantskoormus, mida liikmesmaa kogu selles tagasipöördumise protsessis kannab. see on oluline logistiliselt, loogiliselt, finantsiliselt, inimõigustest kinnipidamise mõttes ja seetõttu oleme me esitanud selle seisu, selle aspekti suhtes ka mitte, mitmeid muudatusettepanekuid. samuti, mis puudutab koostööd konsulaarvõimudega Need, mis puudutab äh,, need aspektid, mis puudutavad määruses konsulaarteenuseid äh,. konsulaarid äh,, konsulaadid on esindatava riigi territooriumi osad Nad on osa sellest territooriumist, seda tuleb arvesse võtta. taaskord peab olema täiesti selge, et konsulaarvõimud või see maa, kus konsulaadid on, moodustavad Euroopa Liidu liikmesmaa territooriumi. see tähendab, see puudutab tervet hulka teemasid, mis on üles tõstatatud. suur aitäh, Laura! see on uskumatult keeruline teema. ja mul on väga hea meel, et variraportöörid on kogenud liikmed ja nagu härra Leena ütles, väga palju tööd on ära tehtud komisjoniga siin ettevalmistusfaasis. see on uskumatult keeruline ülesanne, harmoniseeri seda, kuid ma väga tänan teid seda, selle esimese arutelu eest. mis puudutab siis ajalist piirangut, siis muudatusettepanekud tuleb esitada äh, kolmekümnendaks juuniks see näi-, kolmeteistkümnendaks juuniks, te näete, et see on meie prioriteetne fail see on üks meie kõige keerulisemaid äh, toimikuid, nii et suur tänu selle töö eest, nii teie kui varjeraportööride poolt. ja ootan huviga erinevaid muudatusettepanekuid. Läheme nüüd edasi punkti number üksteist juurde, see on siis ümberasustamisraamistik me arvame, vaheldame, vahetame arvamusi selle teema üle äh,. Äh, raportööriks ma olin Björk. sissejuhatuseks meenutan kolleegidele, et ettepanek puudutab turvalist ja legaalset saabumist Euroopa Liitu. see võtab aluseks olemasoleva ümberasustamise, asumise Euroopa Liidu raamistikus, ka samuti, mis puudutab äh, riiklikke ümberasustamisprogramme. aga meie ettepanek loob äh, üleliiduliseks ümberasutamise raamistik see soodustab liidu poliitikaid selles teemas, meil on äh, nelisada kolmkümmend üks muudatusettepanekut, äh, mille on esitanud ähm, variraportöörid ja mul on väga hea meel, kui äh, proua Björk tutvustab oma seisukohti muudatusettepanekute suhtes. Malin. suur tänu, ma tahan alustada sellega, et ma tänada oma variraportööre Dias de Mera ja Carraod, kes on täna siin, aga ka neid, Kate Pieri, Louis Michel Aldes ja kes Stevens äh, äh, konservatiivide seast. ma tahan kõikide, kõike nende panuse eest tänada. kuu-poolteist tagasi, kui ma tutvustasin oma äh, raporti projekti siin komisjonis, oli üks minu põhilisi mõtteid see, et ümberasustamine on vahend, millega pakkuda kaitset, turvalist ja legaalset reisi ning vastu äh,, vastuvõtmist põgenikele. minu peamine eesmärk oli kahene, kõigepealt säilitada humanit-, ümberasustamise humanitaarne aspekt ja suurendada ümberasustamisalaseid pingutusi liidus ja mul on hea meel näha, et esitatud muudatusettepanekud, mis ma olen raporti kohta saanud, reeglina liiguvad samas suunas. selleks, et luuda ambitsioonikas ümberasustamise projekt äh, liidus mis arvestab humanitaarvajadusi, äh, mis suurendab äh, arve ja mis täiendab rahvusvahelist ümberasustamise arhitektuur. Euroopa Liit saab mängida siin äh, paremat, suurgemat rolli mängida, olles turvaline marsruut põgenikele, me peame saatma selge sõnumi selle suhtes, mis on see sisu, mida me tahame edendada Äh, ÜRO põgenike komisjoni seisukohti on korduvalt rõhutatud, humanitaarne äh, aspekt, seda on tugevdanud muudatusettepanekud mitmete artiklite suhtes ja ma tänandan kolleege selle eest. meil olid ambitsioonikad muudatusettepanekud, mis puudutab äh, arvude suurendamist, mille eest ma olen tänulik ja me tahame, et Euroopa Liit kannaks oma äh, osa globaalsest vastutusest protseduurilisel tasandil on selge, et erinevad variraportöörid on palju mõelnud, kuidas luua tugev raamistik, mis töötaks koha peal kus oleks etapid selged, erinevate institutsioonide ja asutuste rollid on selged, mis töötaksid praktikas ümberasustamise protseduuris. on erinevaid seisukohti, mis puudutavad äh, delegeeritud aktide rakendamist, seda tuleb meie arutelude käigus ära lahendada, kuid arvestades seda, et üldine kokkulepe ümberasustamise programmi suhtes on olemas, siis ma usun et kindlalt, et me jõuame ka siin kokkuleppele. riiklike programmide toetus on samuti muudatusettepanekutega kajastamist leidnud. vaidlusküsimuseks on see, et me peame põhjalikumalt seda arutama, on sisemise äh,, sisepõgenikud äh, kuidas äh, neid siin kaanata. variraportöörid on siin väga erinevatel seisukohtadel, nii need on mõned näited muudatusettepanekutel, mida on esitanud variraportöörid ja teised kolleegid. kokkuvõttes ma arvan, et mina raportöörina koos oma kolleegidega öö, äh, on saanud väga hea vundamendi, millele asja üles ehitada. see tugevdab meie võimalusi parlamendina esitada raport, mis vaatab ettepoole, mis käsitleb põgenikke. ja kui me vaatame Euroopa Liitu positiivse pilguga, teades, et meie Euroopa Liiduna suudame koos paremini äh, toime tulla. nii et ma ootan teie seisukohti, kolleegid, vareraportöörid äh, teistes komisjonides ja ma väga suure huviga äh, Äh, ootan tööd erinevate artiklite kallal ja võimaluse eest teiega koos selle teksti kallal töötada. suur tänu. Äh, usaldusväärne ümberasustamispoliitika on väga hea, alustame härra Dias de Meraga, palun, EPP-lt. suur tänu, esimees ma tahaksin tänada Malenit selle töö eest, mis ta teinud on. tema võrratu võimekuse eest arutada ja töötada koos. minu arvates need muudatusettepanekud liiguvad positiivses suunas. on viis teemat, mis nende muudatusettepanekute käigus on väl-, üles kerkinud ja ma tahaksin rõhutada rõhutada seda rolli, mida peavad mängima kõik ümberasustamisega seotud asutused. ma arvan, et siin on see roll väga-väga tähtis, arvestades millised on seadusandlikud ettepanekud, millega me praegu tegeleme. teine tingi-, äh, teine teema on äh, konditsionaalsus, tingimuslikkus. mis puudutab seda konkreetset teemat, siis loomulikult on mu seisukoht täiesti selge, artikkel neli, mis mainib erinevaid parameetreid ja kriteeriumeid selle suhtes, millised riigid, millised kolmandad äh, riigid, millised piirkonnad. Ähm, millistega tuleb arvestada? aga ma ei ole nõus Äh, sellega, äh, kuidas viidatakse kolmandate riikide rollile ja äh, tagasitõrjumisele. me peame selgelt arvestama humanitaaraspekti ja pikki viibimisi äh, äh, väga rasketes tingimustes, kus põgenikud on. see konkreetne piirang mõjutab vägagi seda, kuidas antakse rahvusvahelist kaitset indiviididele, kõikidele inimestele humanitaarkriiside ajal. ma arvan, et need konkreetsed, konkreetseid asju tuleb arvesse võtta. kolmas teema puudutab inimesi, kes on kinni peetud ja samuti ümber paigutatud. ma arvan, et ka neid inimesi tuleb siia arvesse võtta väga tihti. vabandust, vabandust, ma räägin äh, sisepõgenikest, ma räägin. on väga oluline arvesse võtta sisepõgenikke. Neid ei tohiks sellest tekstist kõrvale jätta. Iraak, Süüria, Mali, Nigeeria või ka Kolumbia tegelikult kus on suured inimrühmad, kes on sisepõgenikud, ka Kolumbias tänu sellele gerilasõjale. meil on viis miljonit sisepõgenikku. Need ikka inimesed on haavatavad, väga keerulises olukorras. nii et neid tuleb selgelt arvestada selles konkreetses tekstis. ja lõpuks see kümme miljonit eurot, mille komisjon välja pakkus ja Malini ettepanek. kuus miljonit riiklike ümberasustamisprogrammidele. ka siin oleme sisse toonud terve hulga erinevaid teemasid, mida tuleb samuti arvestada. aitäh! härra Emera osas äh, variraportöörid ei ole kohal, nii et andke märku, kui te sõna tahate. võtan äh, kolleegidele sõna nii, nagu neile pakutakse. Cecilia Wikström, palun. täna äh, ma kordan seda, mida ma ütlesin sama asja kohta mõtme, äh, mitme nädala eest Äh, Louis Michel lihtsalt kirjutas mulle ühe dokumendi. ta kõigepealt tahab rõhutada seda, et teema on väga oluline, äh, tänab äh, komisjoni, et parlament saab töötada niisuguse süsteemi väljatöötamise osas, see on Euroopa Parlamendile väga pikaajaline prioriteet nüüd eh, ALDE nimel esitas Louis Michel eh, terve rea muudatusettepanekuid. kõigepealt see, mis puudutab eh, sisepõgenike hõlmamist sellesse määrusesse. kuna ümberasustamine on üks väga mm, hästi välja joonistatud menetlus, mis puudutab mis puudutab varjupaiga taotlejat, siis ta eh, palub, et sisepõgenikud oleks välja arvatud siseriiklikest eh, skeemidest, sest eh, niimoodi võib tekkida tohutu segadus peab olema võimalik luua selline ajutine Euroopa Liidu ehm, inimeste vastuvõtu ehm, protseduur, mis erineb praegust riiklikest ümberasutusprogrammidest. E, tuleb aidata neid liikmesriike, kellel on vähem kogemus selles ehm, valdkonnas ning Eh, kõrgetasemeline komisjon võtab vastu Euroopa või peab koondama Euroopa Liidu eh, eksperdid eh, selles valdkonnas on vaja anda mm, konkreetseid soovitusi nii komisjonile kui nõukogule. Sellega tõuseb Euroopa Parlamendi poliitiline profiil. On Eh, vaja tegeleda mm, teatud konkreetsete küsimustega, näiteks eh, eh, ümberasutamisprotseduuri liiga pikaks venitamine, on vaja informatsiooni vahetamist tõhustada ning töötada integratsiooni kallal. lõpuks härra Michel tänab Malini selle töö eest, mida selle teemaga on tehtud suur tänu ja järgmisena proua Argentiini. suur tänu. ma tänan Malin Björkis tehtud töö eest. me hindame, kuidas on eh, püütud eh, töötada välja niisugust ettepanek, mis eh, austab varasemaid eh, eh, menetlusi, sest tegelikult tegemist ei ole niivõrd komisjoni poolt ümberasustusraamistikuga, kuivõrd just nimelt arvestada nende riikide huvidega, kellel on suur mm, osa elanikkonnast sisserändajad ja ma arvan, et tegelikult niisugune lähenemine ei e, viita ümberasustusraamistikule, vaid hoopis millelegi muule. meil seisavad ees väga e, rasked kolmepoolsed läbirääkimised. me hindame seda, et et eh, püüakse seda maksimumi ümberasustamist viia miinimumini ning et on olemas stiimulid inimeste ümberasustamiseks, et me peame kinni ÜRO eh, kriteeriumitest, et me arvestame eh, sotsiaalmajanduslikke probleeme, mida siis haavatavad mm, ümberasustajad endaga kaasa toovad ja et mm, me hindame ka seda, et ümberasustamiskvoodis arvestatakse eh, perekondade ühendamist. kui me eh, räägime siin äh, perekondade ühistab, ühendamises siis segamini on aetud inimese õigus olla koos oma perekonnaga ja ümberasustamine kui selline. perekonnad on, äh, äh, perekond peab saama ümberasustatud ja rohelised plaanivad toetada raportööri nii palju kui võimalik sellest, et tõepoolest oleks lõppkokkuvõttes korralik ümberasustusraamistik Euroopas olemas, mis ei langeks kokku mingisuguse geopoliitilise lähenemisega, millest ümber, millest rändepoliitikas kasu ei ole. me saame aru, et eh, tegemist on väga raske teemaga ja keerulisega, aga me püüame aidata nii palju kui võimalik. ja nüüd eh, härra eh, Korao. suur tänu. kõigepealt õnnitlen kolleeg Björki tehtud töö eest mina ootan ümberasustamise puhul kõige optimaalsemaid kompromisse. muudatusettepanekutega eh, on näidatud, ümberasustamine on eh, võtme eh, tähtsusega moment, mis tagab inimestele nende õigused oluline on, et koha, et oleks eh, paigas õige süsteem, et lihtsalt kaoks ära see inimkaubast, inimkaubitsejate äri. see on poliitiline instrument, eh, millega on see ei tohi muutuda ka poliitiliseks instrumendiks, eh, millega manipuleerida rände puhul, sellepärast oleme me nõus äh, Äh, raportööriga, et oluline on rakendada humanitaarset ümberasustamist ja just nimelt selles äh, suunas on vaja töötada. oluline on see, et rände juhtimine äh, oluline on aru saada, et rände juhtimine ühelt poolt on väga oluline, aga teiselt poolt sellega poliitiliselt manipuleerimine ei ole eh, vastuvõetav. me peame garanteerima inimõigused ning kogu see protseduur mm, peab olema humanitaariseloomuga eh, me oleme selle poolt, et ümberasustamisraamistik luuakse et oleks niisugune süsteem, mis oleks ka preventiivse iseloomuga. liikmesriigid peavad mõistma, millised on selles raamistikus nende kohustused. see on ülioluline ümberasustamist tuleb kasutada koos teiste instrumentidega, eh, mida eh, saab kasutada eh, humanitaarkriisi lahendamiseks, sest süsteem peab olema kõikehõlmav rändekriisi puhul. aitäh! suur tänu! kõik kõnelejad on rääkinud sellest, et meil on vaja eh, usaldusväärset poliitikat, mm, midagi sellist, nagu näiteks on eh, paigas Kanadas, eh, nii et mitte ainult ei mõelda poliitilistele aspektidele, vaid humanitaaraspektidele. meil on vaja usaldusväärset poliitikat terves Euroopa Liidus ning suur tänu teie sõnavõttude eest, need lähevad kõik õiges suunas ja nüüd ma annaksin sõna uuesti sõna Malinile, kui tal on midagi lõppkokkuvõtteks öelda. suur tänu. aitäh nende kommentaaride eest. aitäh variraportööridele, kes mind toetasid. on üsna selge, mida siin praegu öeldi, et komisjoni E, ettepanek läks e, sellest humanitaaraspektist üsna kaugele. ja meie töö siin Euroopa Parlamendis on e, uuesti asjad õigele rajale seada. ja see õige rada, mida me oleme siin arutanud, on tunnistada Euroopa Äh, on tut-, äh, tugevdada seda Euro Euroopa arhitektuuri ümberasustamise osas, aga see peab äh, põhinema humanitaarsetel kaalutlustel. me oleme väga selle poolt ja kolmepoolsed läbirääkimised ei saa kuna, ei ole kunagi kerged. ja neid ma ei karda, sest et nõukogu oleme ka enne rinda pistnud ma tahan lihtsalt öelda paari asja, mida siin nimetati variraportööride poolt. me oleme põhimõtteliselt nõus, et e, tingimuslikkus, nii nagu see praegu on kirja pandud komisjoni poolt, ei ole vastuvõetav, me töötame selle kallal, me peame tagama et ikkagi oleks tõhus eh, vahend inimeste liikumiseks. me eh, peame rääkima siin strateegilisest ümberasustamise kasutamisest, kuid me peame jääma ka eh, truuks ÜRO põhimõtetele. nii nagu Louis Michel ja siin teised ütlesid, mõned tahavad eh, siin eh, hõlmata ka sisepõgenikke, teised mitte. aga siiski me püüame arvestada kõikide muredega, me hakkame alusta-, arutama seda teemat edaspidi ka. nüüd eh, teemad Äh, nüüd teemad, mida me arutame, üks on see arvude küsimus. Äh, me tõepoolest tahaksime, et äh, Euroopa Liidu lähenemine oleks kõikehõlmavam. ma ei hakka praegu kommenteerima Euroopa Liidu AA-d, seda, niisugused ettepanekud on tulnud Aldelt ja siis teistelt Eh, me lihtsalt eh, käsitleme seda edasi ja me ei taha, et mingisugust töö eh, duplitseerimist toimuks. ning me ei taha suurendada tasemete arvu, me püüame lihtsalt kõike tõhustada, aitäh. aitäh. et te eemaldusite Eh, esialgsest komisjoni ettepanekust tänu raportöörile ja, ehm, ja variraportööridele see töö toimub. ja ma arvan, et me võiksime praegu teha väikese eh, vaheaja eh, sest et meil hakkab hääletamine ja hääletamine algab üksteist kolmkümmend colleagues begin to take your seats, we are going to vote. kolleegid, palun asuge kohtadele, hakkame hääletama colleagues, if everyone um... head kolleegid, kui olete valmis, siis ma seletaksin, meil on kaks hääletust. teine hääletus, Eurodoc küsimuse hääletus, kõik, kes on selle teemaga tegelenud, teavad, et see on väga keeruline tahtsin lihtsalt seda mainida, et ma ei tee siin nii kiiresti, nagu tavaliselt me neid hääletusi läbi viime, et kõik täpselt saaks paika ja teine hääletus puudutab äh, koordinaatorite otsust. nii et kaks hääletust ja ühe puhul on olukord keerulisem kui tavaliselt. nii, kas kõik on valmis, kas kõigil on oma hääletuskaardid olemas, kui ei ole, andke mulle kohe märku praegu ausalt, sest hääletus on niigi keeruline ja võib-olla suhteliselt nappe enamusi, nii et kui kellelgi ei ole hääletuskaarti, andke kohe märku. väga oluline on, et kõik oleks arvestatud ja kohal ja kontrollitud, enne kui me alustame. nii, ma näen, et üks kolleeg ootab, et talle hääletuskaart tuuakse, kas on kedagi veel? nii, ootame inimest, kas on ta teel, üks minut. hästi. Okay, colleagues, don't anyone leave the kolleegid, ärge palun keegi saalist lahkuge, ootame ühte või kahte inimest, kes peavad kohe tulema. vabandust selle väikese veni-, venituse tõttu, kontrollin koordinaatoritega üle, kas kõik on valmis. jaa, Toomas, ma tean, sa oled alati valmis, aga ma kontrollin praegu koordinaatoritelt. kas koordinaatorid on kõik valmis? ma ei tahaks alustada enne, kui inimesed on tõesti valmis ja kõik kohal. ei ole valmis. no seda ma üritangi kontrollida koordinaatorid, kas on kõik liikmed kohal, jah või ei? ei. üks ei on. no ootame siis, sest äh, väike paus, kuni inimesed kohale jõuavad. loodetavasti kestab see vaid loetud sekundid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 üritame saada meie liikmed tasakaalustatult kohale, kas koordinaatorid on kõik äh, rahul olukorraga, koordinaatorid on valmis hääletama, vaatan Rahvapartei poole, vaatan teie poole. kes on teil koordinaator? Toomas, sina ei ole ju koordinaator. kes on koordinaator? vabandust, kodukorda puudutav küsimus. austatud esimees, väga paljud inimesed ootavad praegu mõnda inimest ja hääletuse kellaaeg on käes, nii et me peaksime hakkama hääletama, see ei ole meie probleem, kui inimesed õigel ajal kohale ei tule. Uh, eh, näen, et te ei ole eh, liibe korraline liige, aga me arvestame teie öeldut nii, tundub, et kõik on valmis, võime alustada. head kolleegid, alustame siis esimese hääletusega. sotsiaaldemokraatide taotlusel otsustasin täna panna koordinaatorite otsuse hääletusele, mitte saata õiguskomisjonile kirja seoses võimaliku tegemata jätmishagiga Euroopa Kohtusse seoses vastastikuste viisanõuetega koordinaatorite enamuse otsus oli kirja mitte saata. palju, palun kuulake hoolega, kolleegid, kuulake tähelepanelikult. nii et kui te, kolleegid, kui te hääletate poolt elektrooniliselt, siis tähendab, et te toetate koordinaatorite otsust mitte saata kirja. kui te hääletate vastu, siis tähendab see, et te tahaksite saata kirja. kordan selle üle, kui hääletate poolt siis toetate koordinaatorite otsust mitte saata kirja. ja kui hääletate vastu, siis tähendab, et te soovite niisuguse kirja saata. kõik saavad aru, hästi, hääletame, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? rahvaparteil on kaks inimest üleliia kui Rahvapartei saaks kontrollida nüüd. nii, Rahvapartei on olukorra normaliseerinud, hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kolmkümmend kolm vastu. erapooletuid ei ole. see tähendab, et kiri saadetakse kolleegid, nüüd kohe Eurodaki hääletuse juurde. raportöör on proua Makovei. head kolleegid, enne kui alustame hääletusega, mõned teated seoses erinevate muudatusettepanekutega, ma ei tee pikalt. proua Intvelt on esitanud suulise muudatusettepaneku kaks kolm viiele artikkel kaheksa lõige kaks A uus ning ta tahab tehnilises plaanis äh, kohandada oma muudatusettepanekut kompromissile seitse, selle suulise muudatusettepaneku tekst on koos äh, hääletusnimekirjaga laiali jagatud. kaks, kolm, viis lähe-, äh, küsimus on siis, kas kaks, kolm, viis läheb hääletusele koos proua Intvelti suulise muudatusettepanekuga, kõik on nõus, väga hea teiseks, seoses nimelise hääletuse taotlusega on ECR taotlenud, et kompromissi kaks kuus ja, ja kaks seitse hääletus toimuks vastavalt kaks kaheksakümmend seitse artiklile ning äh, teised hääletused toimuksid va-, vast-, käte tõstmisega, kui esimees ei otsusta äh, elektroonilise hääletuse kasuks või komisjon ei otsusta. üks viiendik on Äh, ehk kaksteist komisjoni liikmest on see kõrge enamus. kas äh, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse olete nõus, lähevad nimelisele hääletusele? hästi. ning äh, raportöö soov, kas soovib sõna viimane teade? proua Makovei, enne hääletust. aitäh, lähme edasi hääletusega, tahaksin lihtsalt tänada kõiki variraportööre ja kolleege. aitäh proua Makoveile, lähme edasi hääletuse juurde muudatusettepanek üks, hääletus avatud. kõik on elektrooniline. hääletus lõppes. vastu võetud. minu aparaat ei tööta nii, kas äh, saate äkki asuda mõnele teisele kohale, ma ootan seni. Okay, colleagues, uh, we proceed with the vote. niisiis, kolleegid, hääletuse juurde, kompromiss kaheksateist, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üks lehekülg viis hääletus avatud. kompromiss üks lehekülg viis hääletus avatud. ootan sest hääletus on keeruline. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kompromiss seitse, lehekülg seitse. hääletus avatud. kompromiss seitse. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd kakssada kolmkümmend viis muudatusettepanek on suuline ettepanek, mida soovis Sof-, eh, proua Entvelt, hääled savatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, null kaksteist, hääletus avatud. teen väikese pausi, et kõik leiaksid hääletus avatud kompromiss kaks, lehekülg kaksteist. nimeline hääletus, taotlenud on ECR. kolleegid, ECR, inimesi on ühe võrra liiga palju, palun kontrollige. ei, nüüd läks asi õigeks. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm. hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neli, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada ühitatav äh, muudatus, äh, kompromissiga hääletus avatud, hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kakssada üks, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud kakssada kaks, hääletus avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada viis hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kuus hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada seitse hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kaheksa hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada üheksa hääletus avatud lõppes, tagasi lükatud. kakssada kümme, avatud, hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada üksteist hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kaksteist ja kakskümmend kaks, identsed, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kolm, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend viis hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kümme hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kuusteist hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada seitseteist hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks häält saadud. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend seitse hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kakskümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kakskümmend viis hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa häält saadud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend üheksa häälet saadud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kolmkümmend kuus hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud üheksakümmend hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud üheksakümmend üks hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üksteist hääletus avatud ja tegemist on nimelise hääletusega. kolleegid, kuna ma ei öelnud, et on nimeline hääletus, siis ma pean selle välja kuulutama. niisugune on kord, see tähendab, et teeme hääletuse uuesti, nimeline hääletus, ECR on taotlenud kompromissi üksteist, hääletame uuesti. korda tuleb järgida hääletus lõppes. vastu võetud. ja olgu see mulle õppetunniks. Äh, kaks kolmkümmend üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks nelikümmend üks ja kaks nelikümmend kaks samasisulised hääletus avatud hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kolm hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend viis, vabandust, kakssada nelikümmend neli kõigepealt, kakssada nelikümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks nelikümmend viis hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks nelikümmend kuus hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud, kaks nelikümmend kaheksa häälet saadud. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss kaksteist hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud, kolmkümmend kolm hääletus avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. Äh, kakssada kuuskümmend kolm, hääletus avatud. kakssada kuuskümmend kolm. hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend viis, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend seitse hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud kakssada kuuskümmend kaheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend, hääletus avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss neliteist hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kaks seitsekümmend üheksa hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend hääletus avatud hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üks hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaks hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kolm hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kakskümmend neli, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend viis, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada üheksakümmend kuus langeb ära, nüüd kaks üheksakümmend kaks häälet saadud. kaks üheksa kaks. liigume rahulikult, kaks üheksa kaks, lehekülg kakskümmend kuus. vabandust vabandust, kolleegid, selle pausi pärast. endiselt kaks üheksa kaks ja hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? mina ei ole. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada ükskümmend seitse, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada üheksakümmend üheksa hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada hääletus avatud. hääletus lõppes. nüüd kolmkümmend seitse hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd kolmsada viisteist hääletus avatud tagasi lükatud. kolmsada üheksateist häält saadud. hääletus lõppes. vastu võetud. nelikümmend häält saadud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmsada kakskümmend neli hääletus avatud. kolmsada kakskümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kolmsada kolmkümmend kuus ja kolmsada kolmkümmend kaheksa samasisulised hääletus avatud hääletus lõppes. kolmsada nelikümmend kaks häälet saadud kolmsada nelikümmend kaks. kas kõik on hääletanud? kolmsada nelikümmend kaks. teeme selle uuesti niisiis, viimane hääletus uuesti, kolmsada nelikümmend kaks hääletus on avatud. kolmsada nelikümmend kaks. nii, hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kolmsada nelikümmend kuus või ei, vabandust, kolleegid. nüüd kolmsada neli, nelikümmend neli ei. kolmsada nelikümmend neli, ei tule või? väga huvitav. kolmsada nelikümmend neli tundub mulle. jah, kolmsada nelikümmend neli tuleb hääletada. niisiis, mina lähtun sellest, et tuleb kolm, neli, neli, kolm, neli, neli ma ei tahaks kuidagi Gerardiga eriarvamusele jääda, aga praegu see paraku nii on. kolm, neli, neli hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd kolm, neli, kolm, neli, kolm. hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud. nüüd äh, kolm, neli, üks hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd kolm, neli, kuus hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd, nüüd kolm, viis, neli hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, viis, viis hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud. kolm, viis, kuus hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolm, kuus, kaks hääletus avatud. kolmsada kuuskümmend kaks hääletus lõppes tagasi lükatud. kolm, kuus, kolm hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss viisteist hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kolmsada kuuskümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. mul on nelikümmend kaks hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud. kolm, seitse, kaks, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, seitse, kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, seitse, viis, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud kolm, seitse, kaheksa. kolm, seitse, kaheksa, siin tuleb tehniline kohandus ja selle võtame pärast. nii, kolm, seitse, kaheksa hääletus avatud. kolm, seitse, kaheksa hääletus lõppes, tagasi lükatud. nüüd. nelikümmend kaheksa hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud nüüd kolmsada kaheksakümmend, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd viiskümmend, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend üks, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend kolm häält saadud. lõppes. vastu võetud viiskümmend neli häält saadud. ja lõppes. tagasi lükatud. nüüd kolm üheksa viis häält saadud lõppes. vastu võetud. viiskümmend viis hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud. nüüd nelisada seitse ja nelisada kaheksa samasisulised hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nelisada kaksteist hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nelisada kolmteist hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend kuus hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. neli, üks, üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. neli, kaks, kaks hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud neli, kaks, neli, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud neli, kaks, viis, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud neli, kaks, kuus, hääletus avatud hääletus lõppes, vastu võetud. neli, kaks, üheksa, hääletus avatud. lõppes. vastu võetud. neli, kolm, viis ja neli, kolm, kuus hääletus avatud. ja lõppes tagasi lükatud. viiskümmend seitse häält saadud. ja lõppes vastu võetud. nüüd neli, kolm, seitse häält saadud. hääletus lõppes, vastu võetud neli, kolm, kaheksa häält saadud. hääletus lõppes. vastu võetud. neli, neli, null, hääletus avatud. lõppes. tagasi lükatud. neli, neli, üks, hääletus avatud. ja lõppes vastu võetud. neli, neli, kaks hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud. neli, neli, viis hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud. neli, neli, kuus hääletus avatud ja lõppes. vastu võetud. viiskümmend kaheksa häälet saadud. ja lõppes. vastu võetud. neli, neli, seitse häälet saadud. ja lõppes. vastu võetud. neli, neli, kaheksa häälet saadud ja lõppes. tagasi lükatud. neli, neli, üheksa häälet saadud. ja lõppes. vastu võetud. neli, viis, null häält saadud. ja lõppes. tagasi lükatud neli, viis, üks hääled saadud. ja lõppes. vastu võetud neli, viis, äh, viis, viiskümmend üheksa hääled saadud. ja lõppes. vastu võetud kuuskümmend hääled saadud. ja lõppes vastu võetud. nüüd põhjendused kuuskümmend kaks hääletus avatud. ja lõppes tagasi lükatud kuuskümmend üheksa. ja hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsekümmend hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud seitsekümmend üheksa hääletus avatud. ja lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend neli hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud kompromiss kuusteist, nimeline hääletus taotlema DCR hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud üheksakümmend viis hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud, üheksakümmend kuus häält saadud. ja lõppes, tagasi lükatud. ja Louis Michel ei ole mitte kolm, nagu siin kirjas on ja üheksakümmend kaheksa nüüd kolleegid. ei ole meil aega huumoriks. üheksakümmend kaheksa hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend üheksa hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. sada üks hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud. nüüd üheksa hääled saadud. ja lõppes. vastu võetud. sada seitse hääled saadud. lõppes vastu võetud. nüüd sada kaheksa hääletus avatud. ja lõppes. ja vastu võetud. kompromiss kaheksa hääletus avatud. ja lõppes vastu võetud. sada viisteist häält saadud. ja lõppes, tagasi lükatud. kompromiss kuus häält saadud. ja lõppes, vastu võetud kaksteist hääletus avatud. ja lõppes, vastu võetud. kaks kolm eh,, äh, kakssada kolmteist hääletus avatud. ük-, sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend kolm. hääletus ava- äh,, lõppes, tagasi lükatud üks, kaks, neli, hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud. üks, kaks, kaheksa, hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud. üks, kaks, üheksa, hääletus avatud ja lõppes tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, hääletus avatud. kolleegid, vabandust. sada kolmkümmend, sada kolmkümmend. ja hääletus on avatud. sada kolmkümmend, hääletus avatud. vabandust, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss seitseteist nüüd, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. üks, kolm, viis, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud üks, kolm, kuus hääletus avatud. ja lõppes. tagasi lükatud. neliteist hääletus avatud. ja lõppes. tagasi lükatud. üks, kolm, seitse hääletus avatud ja lõppes. vastu võetud, üks, kolm, kaheksa häält saadetud. lõppes. vastu võetud, viisteist häält saadetud. ja lõppes. tagasi lükatud kuusteist hääletus avatud. ja lõppes. vastu võetud. nüüd eelarvekomisjoni ähm, muudatusettepanekud kuusteist hääletus avatud. lõppes tagasi lükatud. Hmm, kas me oleme artiklite juures? ei, me oleme eelarve muudatusettepanekute juures kuusteist. ja teisi ei tee, teisi ei hääleta. ei, aga siis kolleegid, tundub, et, et tekkinud on viga et teile jäi mulje, et kuueteistkümnes muudatusettepanek on sama, mis äh, eelarve kuueteistkümnes. Äh, me oleme peaaegu lõpuni jõudnud, teeme kõigepealt ära kuueteistkümnenda muudatusettepaneku ja pärast eelarvekomisjoni kuueteistkümnenda. nii et alustame kõigepealt kuueteistkümnenda muudatusettepanekuga. kuusteist kõigepealt hääletus avatud. ma ütlesin eelarvekomisjoni oma. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd võtame eelarvekomisjoni muudatusettepanek kuusteist lehekülg nelikümmend üks, hääletus on avatud. hääletus lõppes. vastu võetud eelarvekomisjoni muudatusettepanek kuus, lehekülg nelikümmend kaks hääled saadud. võite kergendatult ohata. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja kolleegid, nüüd äh, lõpphääletus nimelise hääletusena nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend viis poolt, kümme vastu, kaheksa erapooletut. ja nüüd hääletame mandaadi ja läbirääkimismeeskonna üle. hääletus avatud hääletus lõppes. ei, kolleegid, kolleegid, me hääletame endiselt, ärge kiirustage, hääletus lõppes. ei, ei ole veel lõppenud, siin inimesed võtavad kaarte välja juba, üks hetk. hääletus lõppes, kolmkümmend kuus poolt, kaheksa vastu, seitse erapooletut. õnnitleme raportööri proua Makoveid täna kolleegid, kolleegid eh, selle pika hääletuse eest, mingit teie kannatlikkuse eest, meie hääletused on seega lõppenud